mesdames et messieurs la séance est donc reprise et le procès verbal austatud daamid ja härrad jätkame tööd eilse päeva protokoll on kõikidele kättesaadav kas teil on kommentaare selle kohta